sidemete delegatsiooni visiidi eest käesoleval aastal regiooni. tänan. suur tänu, volinik Reding. sellega on meie arutelu lõppenud, kuus resolutsiooni eelnõud äh, on kokku pandud ja nüüd hakkab, äh, järgneb hääletus. kõigepealt tahaksin ma teile aga öelda, kodukorraline küsimus, kust kohast see tuleb, küsib härra president. olge head, härra kolleeg solo una richiesta presidente se fosse possibile il voto elettronico su tutte e tre. suur tänu ma tahaksin küsida et kas me saaksime elektroonilise hääletuse korraldada kõigi kolme resolutsiooni ettepaneku osas. Herr Kollege, die Frist ist dafür heute Morgen abgelaufen. sellise avalduse jaoks on äh, tähtaeg juba möödas, see oli täna hommikul, meil on üks nimeline hääletus ette nähtud ja seda lõpuks. tahaksin öelda, et komisjonilt oleks, olen saanud äh, nõukogu ja äh, parlamendi eh, määruse eelnõu, mis puudutab eh, telekomi eh, ning need on EG kaks tuhat kaksteist dokumendid on ITRE komisjonile suunatud ja ka kultuurikomisjonile, samuti justiitsküsim-, õigusküsimuste komisjonile, eh, siseturukomisjonile ning teistele pädevatele komisjonidele edasi suunatud arutamiseks. nüüd aga läheme hääletamise juurde ja kõigepealt kuus eelnõud, mis puudutavad äh, olukorda Kongo demokraatlikus vabariigis. see on ühtne tekst, kõigepealt äh, lõige kuus originaaltekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi äh, täistekst, kes on poolt, kes vastu, erapooletud ja nii palju, kui ma aru saan, ühehäälselt vastu võetud edasi hääletame kuut resolutsiooni eelnõud, mis puudutavad Kesk-Aafrika Vabariiki ja kõigepealt äh, resolutsiooni ühistekst kuuelt fraktsioonilt. Äh, täistekst, kes on poolt, kes vastu, erapooletud ning ka see on ühehäälselt, nagu ma aru saan, vastu võetud. ja edasi, lõpetuseks olukord Bahrainis. ka siin on neli fraktsiooni teinud ühtse resolutsiooni teksti ja äh, täisteksti kiidame nüüd heaks või mitte nimelise hääletuse näol. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? siis on hääletamine lõppenud ja seitse erapooletut, äh, aga sellegipoolest vastu võetud. käesoleva istungi protokoll on järgmise istungi alguseks äh, kokku pandud, kui vastuväideid sellel ei ole, siis äh, antakse see pädevatele inimestele ja asutustele edasi. Euroopa Parlamendi istung on peatatud, soovin kõikidele kolleegidele turvalist koju